kui paljud eh, hääletasid, kui paljud hääletasid poolt, kui palju hääletasid vastu, kui paljud jäid erapoolseks, nii et ma kardan, et ma ei saa teie elu selles osas lihtsamaks teha. nii et, et alustaksime siis kõigepealt äh, härra Coelho raportiga, see puudutab passide, reisidokumentide turvaelemente ja biomeetrilisi standardeid. nii et palun, eh, tegemist on määruse eelnõuga on üks suuline muudatusettepanek, mis on tagasi võetud, hääletame esimest muudatusettepanekut, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletagem tervet eh, projekti, nii nagu seda on muudetud, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, nimeline hääletus eh,. hääletame eh, õigusloomilist resolutsiooni, hääletus algas. hääletus lõppes on äh, vastu võetud viissada üheksakümmend neli poolt, viiskümmend üks vastu, kolmkümmend seitse erapooletut. õnnitlen härja äh, Koiljot, selle raportööri autorit, äh, härra Jerooni. suur tänu. Teie ütlesite, et ajakirjanike palvel ütlete teie kõik tulemused aga mina arvan, et parlamendi reeglid paneb ikka paika parlament, mitte ajakirjanikud. nii et, et mina tahan siis teada, kas nendel ajakirjanike assotsiatsioonil on probleeme, kas nad ei näe hästi või mis nendel viga on? sellepärast, et ajakirjanikud võivad ka vaadata ekraani, nad võivad ju ka tulemusi ise kokku lugeda. loomulikult võib olla probleeme kurtidega, kui need ajakirjanikud ei kuule hästi, kuidas tulemused on kujunenud. Eh, poolest mul on väga raske eh, teile selgitada, millised raskused ajakirjanikel on, aga tegelikult niisugune eh, palve esitati meile. ja mina isiklikult olen nõus teie positsiooniga. aga Eh, tegelikult me peame nüüd mm, eesistujana vastama ajakirjanikele ja ma kardan, et see jääb nüüd tuleviku teemaks. härra Macmillan, suur tänu mina olen eh, nõus just välja öeldud positsiooniga. ma tõepoolest saan aru, et te olete raskes olukorras, aga äh, tõepoolest äh, kõik tulemused on näha ekraanil ja kui me nüüd kõik äh, tulemused ette loeme, siis igatahes me kulutame selleks väga palju aega ning tõepoolest me võime arvestada niisugust palvet järgmiste hääletussessioonide puhul, kui see nüüd on vastuvõtav kolleegidele. põhimõtteliselt on asi nii, nagu ma ütlesin me eh, tõepoolest arutame seda teemat tulevikus ja siis me saame ka anda terve vastu, selge vastuse. aga nüüd vaatame härra Lambsdorfi raportit, puudutab riigihankeid kaitse ja julgeoleku valdkonnas. kas me nüüd võiksime hääletada esimest kompromissplokki, kes on poolt, vastu, erapooletud esimene plokk on vastu võetud, see tähendab, et teine plokk langeb ära. nüüd me siis hääletame eh, tervet teksti, nii nagu seda on parendatud, poolt, vastu, eh, see on vastu võetud, nimeline hääletus, õigusloomelise resolutsiooni osas hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud viissada üheksakümmend seitse poolt, kuuskümmend üheksa vastu, kolmkümmend kolm erapooletut. õnnitleme härra Lambsdorfi. jah äh,, palun äh,. ma paluksin tehnikut enda juurde, minu hääletusmasin ei tööta. suur tänu nii et, et kohale kakssada üheksakümmend üheksa tehnikut nüüd on Schleiteri raport, see puudutab ohtlikku aineid ja valmistisi. siin äh, järjekordselt on meil esimene plokk, plokk number üks, see on kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega teine plokk langeb ära. nüüd me hääletame tervet teksti, nii nagu seda on parandatud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd nimeline hääletus resolutsiooni osas. hääletus algas. hääletus lõppes. Eh, kuussada seitsekümmend neli poolt, seitseteist vastu, kaheksa erapooletut, see on vastu võetud. õnnitleme raportööri. nüüd läheme edasi Vigoreido raporti juurde, see puudutab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kahe tuhande seitsmenda aasta kalanduskoostöö konventsiooni ratifitseerimist. siin on üks nimeline hääletus terve selle resolutsiooni kohta, hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud, kuussada seitseteist poolt, kuusteist vastu, kuus erapooletut, õnnitleme raportööri nüüd äh, on meil järgmine raport härra Katanias, see puudutab põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus vahemikus kaks tuhat neli, kaks tuhat kaheksa. alustagem siis äh, hääletusega kõigepealt äh, paragrahv kümme originaaltekst poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kolm muudetud kujul, see on tagasi võetud. nüüd muudatus kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, algtekst, paragrahv seitseteist, osakade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu. seda me peame kontrollima. hääletus algas, me hääletame teist osa, paragrahv seitseteist. hääletus lõppes nelisada, kolmsada nelikümmend kuus poolt, kolmsada kolmkümmend kaks vastu. nii et teine osa on vastu võetud. nüüd äh, algtekst, paragrahv kahe, kahe, seitse, kaheksateist, äh, kes on esimese osa poolt, vastu, see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eraldi hääletus kaheksateistkümne kohta poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, mingem siis edasi algteksti hääletamise puhul paragrahv kakskümmend kolm poolt, vastu, eh, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks, puudutab see kahekümne seitsmendat lõiget, poolt vastu, erapooletud. seda me peame kontrollima. nii et me hääletame muudatust kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes see on vastu võetud kolmsada kaheksakümmend kaks poolt kolmsada kolm vastu muudatus kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd eh, paragrahv kolmkümmend eh, algtekst osade kaupa hääletus, viis osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, kontrollime kolmandat osa, hääletus algas, paragrahv kolmkümmend hääletus lõppes. nelisada kolmkümmend kolm poolt, kakssada kolmkümmend viis vastu, vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud hääletame algset teksti, paragrahv kolmkümmend üks, osade kaupa hääletus kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus algas. hääletus on lõppenud, viissada kakskümmend üks poolt vastu võetud. teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud viissada üheksakümmend kaheksa poolt. nii et terve eh, kolmekümne esimene paragrahv on vastu võetud, muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks algtekst, osade kaupa hääletus, kaks osa, esimene osa siin on ka suuline muudatusettepanek. tänu, härra president. selleks, et tekst oleks lõplik selle muudatuse osas, tahaksin ma öelda, et siin muudetakse järgmisi sõnu. siin kirjutatakse kaheteistkümnes detsember kaks tuhat kuus lisata sinna and on the fourth and seventeenth December kaks thousand and eight, sest siin on olnud kohtulahendeid, mis on eh, langetatud ka hilmis, hilisematel kuupäevadel ning ei ole ainult õigus, kui me nimetame siin aastat kaks tuhat kuus, jätma, jättes mainimata detsembri kaks tuhat kaheksa. ma loodan, et see selgitus suulise muudatusettepaneku osas on kõikidele arusaadav ning see vastab siis selle teksti esimesele osale. kas on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, sellepärast siis hääletagem esimest osa poolt ja see sisaldab ka siis suulist muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, tegemist on algtekstiga poolt vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrolligem üle. teine osa eh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud kakssada kolmkümmend seitse poolt, kolmsada kuuskümmend kaheksa vastu, nii et, et teine osa on tagasi lükatud. nüüd hääletus eh, muudatusettepaneku üheksateist osas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eraldi hääletus kolmekümne kuuenda kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudat-, muudatus kakskümmend viis D, eh, tegemist on eh, nimelise hääletusega, hääletus algas. härra eh, president, mulle tundub, et kolmkümmend kuus on tagasi võetud, vähemalt niimoodi on minu hääletusnimekirjas, mikspärast me seda hääletasime? muudatus kaheksa võeti tagasi. ja seega teie ei saa hääletada eh, eh, paragrahvi kolmkümmend kuus. aga kas me nüüd võiksime tulla tagasi muudatus eh, paragrahvi kolmekümne kaheksa juurde, muudatusettepanek kakskümmend viis D, nimeline hääletus. hääletus algas, hääletus lõppes, see on tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend kuus vastu kakssada üheksakümmend üheksa poolt. E, muudatus nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sõnavõtt tõlget ei ole sõnavõtule eesistuja tänab. Eh, te peate ikkagi arvestama, et ega inglise keelest on vaja tõlget, see ei ole üldarusaadav keelt. aga nüüd eh, paragrahv nelikümmend viis, eh, hääletame algset teksti, kes on poolt paistab, et jälle on probleem. milles on probleem? ma püüaksin aru saada, mikspärast siin on nii palju lärmi. E, praegu on tegemist paragrahv, paragrahviga nelikümmend, nelikümmend kolm on e, e, heaks kiidetud, sellepärast kõik ülejäänud langeb ära ja see tähendab, et me oleme jõudnud neljakümne viienda paragrahvi juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes äh, muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend viis see puudutab paragrahvi nelikümmend üheksa, hääletus algas. hääletus on lõppenud. nelisada viiskümmend kaks poolt, kakssada üksteist vastu, see on vastu võetud nüüd me jõuame viiekümne esimese lõikeni. me hääletame otse maid algset teksti viies osas, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kuussada üheksateist poolt, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kolmsada nelikümmend neli poolt, kolmsada kakskümmend kolm vastu, kolmas osa hääletus algas. hääletus lõppes, e, vastu võetud kuussada kakskümmend seitse poolt, neljas osa hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud viissada kuuskümmend üheksa poolt. viies osa, hääletus algas. hääletus lõppes ka vastu võetud kolmsada kuuskümmend seitse poolt. nii et terve tekst eh, paragrahvis viiskümmend üks on heaks kiidetud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 hääletus lõppes, vastu võetud kuussada viiskümmend üks poolt, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud nelisada kakskümmend seitse poolt. nüüd me jõuame kahekümne seitsmenda muudatusettepanekuni, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame algset teksti paragrahvis kuuskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, esimene osa vastu võetud, teine nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. nelisada kolmkümmend seitse poolt vastu võetud. nüüd osade kaupa hääletus, algne tekst, paragrahv kuuskümmend viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv seitsekümmend üks ja eraldi hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, puudutab see paragrahvi seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada seitsekümmend kuus poolt nüüd pärast seitsmekümne teist paragrahvi kolmekümnes muudatusettepanek, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes, viissada üheksakümmend üks poolt, vastu võetud. muudatus viiskümmend kolm, see puudutab seitsmekümne kolmandat, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst ja soovitakse kontrollida tulemust. Muud-, paragrahv seitsekümmend kolm, muudatus viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes kolmsada seitseteist poolt, kolmsada viiskümmend kolm vastu, see on eh, tagasi lükatud algne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, teine osa vastu võetud. muudatus viiskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes tagasi lükatud, nelisada kolm häält vastu ja kakssada viiskümmend neli poolt. muudatus kakskümmend kaks puudutab seitsmekümne kuuendat paragrahvi, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, nelisada üks vastu, kakssada viiskümmend neli poolt muudatus viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv seitsekümmend kaheksa, eh, eraldi hääletus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud paistab, et võeti see vastu, aga kontrollime. hääletus algas. muudatusettepanek kolmkümmend kuus. hääletus lõppes. vastu võetud nelisada neli poolt, kakssada nelikümmend neli vastu. see tähendab, et viiskümmend kaheksa langeb ära. ja me ei hääleta ka algset teksti muudatus nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seega siis hääletame algset teksti paragrahvis üheksakümmend, osaline hääletus, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame algset teksti, e, osade kaupa hääletus kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Öeldi, et peab ka kolmandat hääletama, poolt, vastu, erapooletud. ja kolmas osa ka vastu võetud. algne tekst, paragrahv üheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst üheksakümmend neli, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv sada, algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend viis, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend üheksa vastu, kakssada üheksakümmend kuus poolt. hääletame kogu paragrahvi nimeline hääletus, paragrahv sada kolm, hääletus algas. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kolmsada üheksakümmend kuus poolt, kakssada kaheksakümmend neli vastu hääletame paragrahvi sada neli, hääletame tervet paragrahvi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend üheksa, see puudutab sada seitset poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame algset teksti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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ma õnnitlen teid selle kehalise tegevuse puhul sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üheksa, paragrahv sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd me jõuame saja kahekümnenda paragrahvi juurde, algtekst, osade kaupa hääletus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend neli on siin väike bürokraatlik Ehm, hilinemine, siin paluti tegelikult eh, nimelist hääletust ja kui te selle vastu ei ole, siis eh, hääletagem nimeliselt. vastuväiteid ei ole, nii et, et nimeline hääletus, muudatus kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, viissada kolmkümmend üks vastu, sada üks poolt muudatus kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst sada nelikümmend üheksa, kahes osas nimeline hääletus, esimene osa, hääletus algas. Votazione chiusa. Approvata 640 voti. Seconda parte, votazione aperta hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada kolmkümmend neli poolt. ja teine osa ka vastu võetud. nüüd äh, algne tekst äh, paragrahvis sada viiskümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend kaks. see puudutab saja viiekümne üheksandat paragrahvi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seega me hääletame algset teksti kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud teine ka vastu võetud, muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis puudutab äh, paragrahvi sada kuuskümmend kuus, siis algtekst inglise keeles on õige tekst, sellepärast et tõlkeid on väga palju ja need tõlked muudavad kogu dokumendi mõju, ma ei hakka siin praegu detailidesse laskuma, aga õige tõlge on inglise keele, inglise keelde. suur tänu, et te tuletasite meile seda meelde. ma tuletan seda teile veel üks kord õigel hetkel meelde, aga praegu me hääletame paragrahvi sada kuuskümmend üks meil on vaja hääletada algset teksti, sest muudatusettepanek lükati tagasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, paragrahv eh, sada kuuskümmend kuus, inglise tekst on õige, teis, eh, teistes on liiga palju äh, tõlkeprobleeme, hääletus algas, hääletus on nimeline hääletus on lõppenud. seitsesada, kolmsada seitsekümmend neli poolt, vastu võetud. nimeline hääletus terve resolutsiooni osas hääletus algas hääletus lõppes. nelisada üks poolt, kakssada kakskümmend vastu. resolutsioon on vastu võetud. õnnitleme raportööri. Läheme nüüd edasi, hääletame resolutsiooni ettepanekut meretöö normide konventsioon aasta kaks tuhat kuus, raportööriks on McDonald. muudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nimeline hääletus kogu resolutsiooni ettepaneku üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada nelikümmend kuus poolt, õnnitlused. raportöörile, resolutsioon on vastu võetud. nüüd läheme edasi, proua Andrikiene raport, ÜRO Inimõiguste Nõukogu areng sealhulgas Euroopa Liidu roll. esimene muudatusettepanekute plokk üks kuni seitse, raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on käimas. hääletus peatselt suletakse. allaandmine. hääletus on nüüd lõppenud. kuussada kakskümmend üheksa poolt. resolutsioon on vastu võetud, õnnitlused raportöörile. nüüd me läheme Kapato raporti juurde parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ligipääs. algtekst, paragrahv kolm, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, eraldi hääletus, paragrahv neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, paragrahv viis, punkt kaks osade kaupa kuus osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu, teine poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neljas poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viies poolt, vastu, erapooletuid. kas te tahate kontrollida? kontrollime neljandat osa hääletus on alanud. Votazione chiusa. hääletus on lõppenud. kolmsada seitsekümmend neli poolt, vastu võetud viies osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuues poolt, vastu erapooletuid samuti vastu võetud see tähendab kogu lõik. paragrahv viis, punkt kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. paragrahv seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. paragrahv üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud paragrahv üksteist neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, paragrahv seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, paragrahv kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, paragrahv üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. võib-olla läks siin nüüd midagi valesti. parem kontrollime. üheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ainult sada seitsekümmend kuus poolt, nelisada kakskümmend üks vastu. vägagi tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, põhjendus F, originaaltekst, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmsada viiskümmend viis poolt, sada üheksakümmend viis vastu, õnnitlused raportöörile ja sellega on hääletus lõppenud. ja kuna te kõik ruumist lahkute, alustame hääletuse selgitusega. Allora, relatsioone Coelho. Coelho raport kõigepealt. härra Pirker Er ma hääletasin selle raporti poolt, sest laste turvalisuse huvides tuleb need